me endiselt peame arutama ühte punkti päevakorras ja selleks on äh, raport Iraani kohta, Euroopa Liidu suhtumine Iraani, niisiis palun alustagem sellega. raportööriks on härra Pelder seal kaugustes, täiesti olemas ehk pikemalt viivitamata, palun hakake oma presentatsiooniga, härra Pelder, teil on sõna. ja tänku veel, meie voorsitter. suur aitäh, härra esimees. ootan hetke, sest on alati parem, kui saab rääkida nii, et keegi ka kuulab, nii et ma ootan, kuni saal rahuneb. aitäh Nogmaals, hartelijk dank, eh, meneer voorzitter. taas kord suur aitäh, härra esimees. kallid kolleegid. Iraani teema on selline, millest Euroopa Parlament on olnud huvitatud juba päris pikka aega. hiljuti esitas Euroopa Parlament resolutsiooni, mis võeti selle aasta veebruaris Strasbourgis ka vastu see resolutsioon võib anda hea aluse meie tööle Välisasjade komisjonis, kui koostame raportit Euroopa Liidu ja Iraani vaheliste suhete kohta. samal ajal öö, on poliitiline maastik kuus kuud hiljem täiesti teistsugune. ÜRO-l, ÜRO andis välja sanktsioonid nendele ning Iraan töötab oma tuumaprogrammi kallal täie hooga. ka inimõiguste küsimus ning poliitiline maastik on väga-väga kahetsusväärses olukorras. selles resolutsioonis on ahvetil võimalus uuendada oma seisukohti Iraani suhtes, samal ajal laiendada ja süvendada oma suhtumist. ja ma ootan huviga koostööd kõigi komisjoni liikmete vahel sellel teemal. mus-, esialgne raport peaks koosnema neljast osast, kõigepealt milline on hetkeolukord Iraanis, siis peame vaatama opositsiooni olukorda, režiimi pidevaid äh, rõhuvaid samme teiste vastus ning, vastu ning majanduse seisukohti ma,, majanduse seisukorda ja vaadata seda, Ehm, kuidas mõjutab see sisemist stabiilsust. teine osa raportis peab keskenduma selle riigi inimõiguste olukorrale ja ma ei räägi siin mitte opositsiooni ja demo-, ehm, demonstrantide arreteerimisest, vaid ka olukorrast ehm, Iraani vanglates, vaid ka sellest algatusest, millega on alustanud mitmed kolleegid, ehk siis soodustada ajakirjandusvabadust ja ka digitaalse meedia vabadust üks punkt, mis mina raportööri, mis minu jaoks raportöörina on oluline, on etniliste ja usuvähemuste kohtlemine Iraanis. taaskord tahaksin keskenduda oma raportis sellele. kolmas plokk minu raportis keskendub Iraani välissuhetele. ja tahaksin puudutada suhteid Iraani ja selliste riikide nagu Türgi, Iraak, Saudi Araabia, Pakistan ja äh, laheriigid suhted Euroopa Liidu, tema liikmesmaade, USA ja Venemaaga on samuti oluline ja viimane punkt, mida ma mainin, on Iisrael. Iraan on jätkuvalt väga antisemistlik oma väljendustes ja see on olukord, mis minu arvates on täiesti mitteaktsepteeritav. ei saa eitada teise riigi olemasolu õigust ja keelduda temaga silmast silma läbirääkimisest. ja neljas punkt on ÜRO sanktsioonid. see on keeruline teema, kus arvamused on väga lahknevad. me igatahes peame pöörama tähelepanu sellele küsimusele. Iraan tahab jätkata oma tuumaprogrammiga hoolimata rahvusvahelise kogukonna protestist komisjonina peame mõtlema tõsiselt, millised on sõnumid, mida peame andma kõrgele eriesindajale ja lõpuks, kallid kolleegid, ootan intensiivset koostööd teiega. olen kindel, et ei pea ütlema, kui oluline see raport on ja ma tean, et paljud Ahveti kolleegid hoiavad Iraagi olukorra, Iraani olukorra silma hoolikalt peal. see presentatsioon peab olema korrektselt sõnastatud, me peame keskenduma Euroopa institutsioonide rollile ja ainult nii saame luua hea positsiooni nõukogu, äh, komisjoni ja liikmesmaa vahel ja ma, me alustame sellega nüüd pärastlõunal ja ma ho ootan huviga teie seisukohti, teie panus sellesse debatti Su. suur aitäh! ja proua Koppa, palun! suur aitäh! Αυτή τη στιγμή μια καταρχήν συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, περιμένοντας να δούμε το κείμενο kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri, meil on siin tegemist praegu esimese mõttevahetusega ning me peame ootama, kuni tekst on valmis, enne kui me saame esitada juba konkreetseid ettepanekuid. Iraan on äh, muretvalmistav küsimus mitte üksnes ainult Euroopa Liidul, vaid kogu rahvusvahelisele üldsusele. põhjus on selles, et Iraan on potentsiaalne ohuallikas. ÜRO viimane otsus Äh, kehtestada veel rohkem sanktsioone, näitab, et rahvusvaheline üldsus ei lepi äh, Teherani tuumaplaanidega, aga me peame mõtlema sellele, kas need uued sanktsioonid on tõhusad. me teame minevikust, et äh, meie sanktsioonide poliitika Iraani vastu ei ole andnud mingeid tulemusi ning me peame mõtlema sellele, kuidas me saame kaitsta tavalisi iraanlasi nende sanktsioonide eest. kas me äh, suudaksime välja mõelda mingid arukad ja intelligentsed sanktsioonid, mis tõesti on suunatud ainult nendele, kes on olukorra eest vastutavad? minu arvates oleks mõistlik vaadata asja laiemalt, me peame kõnelema Äh, tuumaprobleemist Lähis-Idas üldiselt. Iisrael ei ole alla kirjutanud tuumarelva leviku piiramise lepingule ning inimesed leiavad, et et Iisraelil võiksid olla tuumarelvad. Äh, on tehtud jõupingutusi selles vallas midagi ette võtta. kahe tuhande kümnenda aasta mais toimus viimane ÜRO äh, tuumarelva mitterelvi-, lepingu, lepingualane konverents, mille lõppjäneldustes kõneldakse praktilistest sammudest, kus kutsutakse ÜRO peasekretäri ning kõiki huvitatud osapooli üles korraldama regionaalne konverents kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal selleks, et edendada äh, tuumarelva ja massihävitusrelva vähendamist ja see on asi, mida ka Euroopa Liit peaks arutama. veel üks küsimus, mida ma tahaksin mainida, seda puudutas juba raportöör ja tegemist on väga tõsise küsimusega, inimõiguste küsimus. ma arvan, et inimõiguste olukord Iraanis on kohutav. ning ma tahaksin teada, mil määral saab Euroopa Liit leida võimalusi kodanike ühiskonna toetamiseks ma viitan siin sellele, kuidas saaks toetada äh, kodanikuühiskonda, millele valitsus on vastu ja see äh, looks selline muutuste õhkkonna just nimelt rohujuure tasandilt. ja ma arvan, et see oleks üks viis, kuidas saaks inimõigusi Iraanis edendada. suur aitäh! aitäh ja proua Lohvile, kes on ka delegatsiooni juht! aitäh! lugupeetud esimees. aitäh ka härra Pelderile raporti praeguse tutvustuse eest. ma võin taolise ülesehitusega põhimõtteliselt leppida, aga ma tahaksin siiski ütelda, et kolmandas peatükis, kolmandas osas, ehk siis suhted Iraani ja teiste selle piirkonna riikide vahel ning need ohud ja võimalused, mis sellega kaasnevad tahaksin, et te pööraksite just sellele kolmandale osale väga suurt tähelepanu. viimase ametisoleku aja jooksul, eelmisel aastal, vabandust, eh, ei olnud meil võimalust, ei avanenud meile võimalust selle küsimusega tegeleda. Iraani küsimuste osas me rääkisime inimõigustest, tuumarelvadest, aga mitte regionaalsest koostööst. nii et ma arvan, et väga oluline on ka teiste fraktsioonidega, ka komisjoniga ja teiste äh, rakkerühmadega üritada välja töötada uut poliitikat, mis arvestaks kõikide regionaalsete partneritega, Iraagiga, Afganistaniga ja muidugi kogu olukorraga seal. ma arvan aga, et ülejäänu osas parlament peab äh, toetama Lähis-Ida, kus ei oleks tuumarelvi ma arvan, et äh, siin me peame oma jõupingutusi kahekordistama. siin me saaksime samuti näiteks äh, vaadata seda, mil määral meil ikkagi on vaja Euroopa Liidu delegatsiooni koha peal. ja me peaksime vaatama, kas ta on oma rolli õigustanud. me rääkisime ka juba sanktsioonidest Iraani suhtes. ma arvan, et me peaksime samuti vaatlema, mil määral need sanktsioonid, milles on kokku lepitud, on mõju avaldanud. Need sanktsioonid on suunatud teatud rühmadele ja Iraani juhtkonnale, samas tuleks vaadata ka, kas osa sanktsioone ei mõjuta negatiivselt inimõigusi ja kogu elanikkonda. ma arvan, et oluline on siin see, et meil oleks rohkem teavet, see aitaks meil ka paremini poliitilist debatti edendada inimõiguste küsimuses te ütlesite, et see peatükk saab olema äärmiselt oluline. resolutsioonides oleme me samuti suurt tähelepanu sellele pööranud. tahaksin omalt poolt rõhutada, et samavõrd tähtis on juhtida tähelepanu naiste kaitse liikumistele, nemad on teinud erinevaid algatusi diskrimineerimisvastase seadusandluse osas. aitäh, härra Preeda, palun! aitäh! härra esimees. nüüd, mis puudutab esmast arvamuste vahetust Iraani osas, siis ma tahaksin teile tutvustada Rahvapartei nägemust tänase küsimuse kohta. esmalt suur aitäh raportöörile raporti tutvustamise eest tahaksin samuti lisada, et suhted Ira-, Iraani ja Euroopa Liidu vahel on äärmiselt keerukad. seda seetõttu, et tegemist on Iraanis režiimiga, mis viimased kakskümmend aastat ei ole kinni pidanud relvade leviku tõkestamise leppe kohustustest, seda tuumarelvade leviku tõkestamise mm, kohustusest. Neil on oma salajane e, tuumaenergia programm, samuti inimõiguste olukord on alla käinud, e, põhivabadusi ja kodanikuvabadusi e, ei peeta ausas Iraanis nii et mul on mõningad küsimused. tuumaküsimus. rahvapartei jaoks on tuumaküsimus, aatomienergia küsimus, üks väga olulisi küsimusi. me nõuame, et Iraan peaks kinni oma rahvusvahelistest lubadustest ja peataks igasuguse tegevuse selles valdkonnas Ehm, Iraan on üles näidanud piisavalt halvaks panu rahvusvahelise üldsuse seisukohtade vastu neis küsimustes. kui nüüd äh, arenguid õiges suunas ei äh, toimu, siis on igati õige, et ka rahvusvahelised sanktsioonid järgnevad. uus äh, resolutsioon tuhat üheksasada kakskümmend üheksa ÜRO Julgeolekunõukogult ning Euroopa Liidu sealt meie meelest olnud. ma arvan, et on vaja avaldada teatud määral ka survet Iraanile. seda te-, seetõttu, et Iraan on tihti näidanud, kuivõrd tõhusalt ta suudab sanktsioonidest ümber hiilida teisalt jällegi selleks, et meie Iraani lähenemine oleks kooskõlastatud, tuleks pikendamata kahekümne teise oktoobri resolutsiooni parlamendi poolt, et see resolutsioon puudutas demokraatia väärtustamist. ja siin tahaksin rääkida ka Prai kogukonnast Iraanis, neid endiselt surutakse alla ja rõhutakse, Iraan peab eh, oma suhtumist ka selle vähemuse osas parandama. samuti on eh, ju tegemist siin kultuurse, kultuuri, vabandust, samuti on Iraani eh, vabandust, Iraanis põgenenud intellektuaale, kes kannatasid Iraanis võimul oleva režiimi all. lisaks sellele regionaalne aspekt, Iraan pidevalt on sekkunud naaberriikide siseasjadesse, Iraagi siseasjadesse, sealhulgas on toetanud terroristlikke organisatsioone ning see omakorda on destabiliseerinud kogu piirkonda. Need on need peamised aspektid, mida ma tahtsin mainida ja suur aitäh tähelepanu. proua Munnis, palun aitäh! ma leian, et raportööri lähenemine on igati mõistlik olnud. ta käsitleb peamisi olulisemaid teemasid, muuhulgas ka äh, aatomi teemat sotsialistid omalt poolt toetavad taolist kahekordset poliitikat, ühelt poolt tuleb väga karmilt sanktsioonidest kinni pidada, nõuda, et sanktsioone kohaldatakse õigesti, samas aga peame me ulatama ka äh, sõbraga läbirääkimisteks äh, tuumaenergia küsimustes. Äh, muidugi mõista tuleb viidata ka inimõiguste küsimusele raportis eriti just, äh, mis puudutab äh, diskrimineerimisvaba ja piiranguteta juurdepääsu informatsioonile ja infotehnoloogiale ja samuti tuleb äh, toetada pluralistlikku parteide süsteemi ning opositsiooni me ei tahaks tähelepanu pöörata ühele või teisele religioossele või muule liikumisele, aga me arvame, et roheliste liikumine näitab, et Iraanis on võimalik äh, passiivselt, äh, rahumeelselt opositsiooni äh, etendada. mis puudutab kogu piirkonda nüüd ja Iraani kohta seal, siis Iraanil on oluline mõju piirkondlikul tasandil, tegemist on kohaliku suurvõimuga ja et tal on oma mõju naaberriikidele, aga ma ei usu, et me peaksime keskenduma Iisraeli probleemidele siin ja Iraani antisemiitlikule suhtumisele. ma arvan, et peale selle, et me vaatleme Iraani eh, rolli piirkonnas, peame me vaatlema ka seda, milline on Iraani roll teistes islamiriikides, araabia riikide seas või ka seoses Türgiga, mis tegelikult poliitiliselt on ju ilmalik riik. ma arvan, et me peaksime minema kaugemale antisemiitlikest Iisraeli avaldustest ning äh, Iraani käsitledes peaksime vaatlema tema ümbruskonda laiemalt. aitäh! issand, koomest tuli. Er is al veel gezegd, maar ik wilde nog even uh, stilstaan bij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 suhted konstruktiivsed. nüüd aga üks programm äh, Shelter Cities, see programm äh, aitab kaitsta poliitilisi oponente ning inimõiguste kaitsjaid Iraanis. selle programmi raames pakutakse neile ajutiselt äh, varjupaika Euroopas. linnades, mis on siis nõustunud neid vastu võtma. sanktsioonide kohta ja selle kohta, kuidas äh, sanktsioonid avaldavad suuremat survet just inimõiguste kaitsjatele, siis eh, jällegi sama kaitsekõne, me peame vaatama, millised on tagajärjed. nii et eh, see on siis see, mille suunas minu fraktsioon eh, tahaks, et seda küsimust käsitletaks ja nagu ikka, olen valmis koostööd tegema kolleegidega teistest fraktsioonidest. suur aitäh ja proua Lösing, palun! Ja, ich denke, wer äh, zuerst zu den Fragen der Menschenrechte. Ja, ma arvan, et igaüks, kes mõtleb inimõiguste peale, on hüvitat-, huvitatud Iraani demokratiseerimisest ja peab tõesti tegema kõik, mida ta vähegi suudab, et vähendada pingeid rahvusvahelistes suhetes. igasugune täiendav pinge äh,, suhete pingestumine tähendab seda, et riik muutub vähem demokraatlikuma, demokraatlikuks ja see nõrgendab ka äh, demokraatiat üldisemalt. Need läbirääkimised Lääne-Iraani äh, vahel on tekitanud meile lihtsalt pimeda, see on lihtsalt läinud ummikusse. kõige halvemal juhul nähe, nähakse neid läbirääkimisi mõttetuna või rünnakuna Iraani vastu ja see oleks kahjuks kõigile, täiesti kõigile. milliseid võimalikke huvisid on mõlemal poolel selleks, et pidada reaalseid läbirääkimisi, et neil oleks reaalsed eesmärgid ja kuidas seda saaks rakendada kahe tuhande üheksandal aastal? korraldati rahvahääletus ja seitsekümmend protsenti iraanlasi toetab seda, et oleks tegelikud äh, inspekteerimisõigused. garanteeritaks seda, et äh, tuumarelvi ei arendataks, kui äh, neid mööndusi teeksid ka teised. see peab jääma rahvusvahelise kontrolli järelevalve alla. aga neid iraanlasi, iraanlaste seisukohti tuleb arvesse võtta soov saada tuumarelva on asi, mis ajaloos oleme näinud, on tulnud reaktsioonina välisele ohule, seetõttu peame meie kaaluma seda, kuidas meie võtame seisukoha, kuidas me ennast positsioneerime. seda arvestades USA seisu-, garantiid, et nemad ei ründa Iraani kuidas see konteksti mõjutab. inimesed räägivad alati sellest, millist ohtu Iraan endast kujutab erinevates stsenaariumites, aga minu meelest võib seda hinnata mitmeti. ja ma ei räägi siin parempoolsetest või vasakpoolsetest poliitikatest. ma arvan, et tuleb vaadata lihtsalt LKA ohuhinnangut, nemad hindavad ohtu väga erinevatel tasanditel LKH direktor või USA äh, välisteenistust kaks tuhat kümme ütlevad, et Iraan hoiab oma võimalused lahtistena ja me ei ole kindlad, mis suunas nad kavatsevad tulevikus liikuda. USA ütleb, et me peame äh, jätkama kulude ja tulude analüüsiga ja, ja seda teeb ka Iraan. kui me vaatame Bill Clintoni analüüsi Äh, Joseph Nais, Harvardi professor, ütleb, et me peame püüdma veenma Teherani äh, minema Jaapani teed mööda. jaapanlastel on tuumaenergia, nad võiksid ehitada tuumarelva, kui nad tahavad, aga nad on otsustanud seda mitte teha. ma arvan, et see võimalus, seda tuleks meeles pidada Euroopa Liidu uue strateegia öö, äh, koostamisel Iraani suhtes aitäh, härra Madlen, palun. ja eh, allemaal mooie woorden. no aitäh, lugupeetud eh, esimees. sõnad, sõnad, sõnad. me oleme kõik eh, sellel, kõik soovime, et iraanlased elaksid rahus ja nii edasi, aga mul on sellest kõõrini, tegemist on islamistliku terroristliku äärmusliku režiimiga, mis saadab korda äh, kuritegusid omaenda rahva vastu, kes poob äh, üles oma oponendid. Äh, tegemist on verise režiimiga, ma arvan, me peame selgelt välja ütlema, et on täiesti vastuvõetamatu, et taoline terroristlik äh, režiim endiselt jätkab eksisteerimist. taoline leebesõnaline tekst ei ole enam piisav, me tahame väga selgelt viidata olukorrale. raport on ka, viitab sellele ja me oleme nõus, aga me peame tegema teatud valikuid. Türgi näiteks, meie neil on väga kummaline poliitika Iraani suhtes, nende poliitika kahjustab tegelikult Euroopa Liidu poliitikat äh, Iraani osas. meie ju isoleerime äh, Iraani, aga Türgi äh, on suur sõber Iraani juhtkonnaga, see on täiesti Ahmadinejad aga Türgil ei ole õigust aidata Iraani, Türgil ei ole õigust aidata Iraanil saada rikastatud äh, uraani ning äh, nemad peavad olema meie külje peal, me peame üritama isoleerida äh, Iraani. Türgi käitub täiesti vastuvõetamatult ja me peame seda neile selgelt ka välja ütlema. teised partnerid, kaubanduspartnerid nagu Hiina näiteks on samuti üpris kahtlased. miks Hiina on alati Iraani vastaste sanktsioonide vastu, ka sellega ei saa me nõustuda meil on väga palju suhteid Hiinaga ju ja seeläbi me peaksime, kordan, me peame just seeläbi suutma sellise barbaarse režiimi täielikku isolatsiooni panna. muidu aga toetan ettepanekut, meedia rollist me oleme rääkinud väga palju on ka eh, põgenikke, poliitilisi põgenikke Euroopas, kellel on endiselt kontakte Iraanis oleva elanikkonnaga, me peaksime ka seda kanalit ära kasutama. Ashtoni roll, jah, me räägime siin Euroopa Liidu poliitikast, aga kas proua Ashton, eh, mida proua Ashton on näidanud siiamaani, on see, et ta ei ole mitte midagi üldse teinud ta on läbirääkimisi, pseudoläbirääkimisi pidanud, aga sellel ei ole mingisugust tulemust olnud, ärgem olgem lihtsalt naiivsed siin Iisraelil on, äh, saab olema ka selge koht Pelderi raportis, see on täiesti õige ja hea, me oleme nõus, on vastuvõetamatu, et äh, Iraan äh, võtab sõna sellisel viisil, nagu seda ta teeb Iisraeli aadressil, see tuleb hukka äh, mõista. ennetavad rünnakud, millest äh, vahel Iisrael räägib, ma arvan, et me peame seda toetama. kui härra Ahmadinejad lihtsalt äh, keeldub kuulamast äh, meid, siis me peame nõustuma Iisraeliga. ja võib-olla tõesti taolisi ennetavaid rünnakuid on vaja läbi viia. ma ei väida, et see on praegu juba vajalik, aga kui vaja läheb, siis nii tuleb teha Ahmadinejad ei tohiks mitte kunagi, mitte kunagi saada enda kätesse tuumarelva, mida ta kasutaks kas Iisraeli või Euroopa vastu rahustuspoliitikale eeldan ma pigem täielikku isoleerimist, ma eelistaksin seda, et Ahmadinejad äh, vangistataks äh, ja mitte me ei peaks läbi rääkima, nii et palun raportöör, ärge unustage ka minu häält. suur aitäh ja proua Komes, palun. on tõesti mitmeid režiime, kes meile ei meeldi ja on inimesi, kes meile ei meeldi, aga nendega tuleb elada ja tuleb leida viis, kuidas vältida kõige pöörasemaid tulemusi, mida nende olemasolu võib tekitada. loomulikult ma ei toeta ühtegi teesi, mis äh, ütleb, et ennetav löök Iraanil oleks midagi head, ma arvan, et see ei anna mingeid tulemusi, ma ei arva, et see oleks tark. tagajärjed oleksid, äh, oleksid kohutavad äh, kogu inimkonna jaoks, eelkõige selle regiooni jaoks, oleks ebareaalne. ma tegelikult arvan, et USA mängib öö, äh, põhitähtsusega rolli, meie ka, aga USA isegi rohkem. ning täna USA on tänasel päeval see võim, mis takistab neid, kes tahavad käivitada ennetavat rünnakut ja me teame, et väga palju on taolisi jõude Iisraelis meil pole muud viisi, kuid suhelda Iraaniga ja samal ajal nõuda Iraanilt, nõuda Iraanilt seda, nõuda Iraanilt, et tema ei anna oma panust äh, massirelvade vohamisele. ja ma ei äh, usugi, et Iraan äh, et tema ei kavatseks tuumarelvaprogrammi käivitada. ma ei usu seda, sest vastasel äh, korral ei oleks Iraanil mitte midagi varjata rahvusvahelise tuumaagentuuri eest. sellest hoolimata, mida ma öelda tahan, on see, et isegi kui teie usuksite seda, siis tuleb Iraanile öelda selgelt, et Iraan on, tegeleb relvade levitamisega oma piiride sees, oma piiridest äh, väljaspool sest Iraani äh, tegevus on julgustus teistele võimudele siin piirkonnas, kes, äh, et nemadki hakkaksid tegelema tuumarelvaga, see on meeletu oht kogu inimkonnale. kui me töötame Iraani põhjendustega, millega ta ütleb, et tema ei taha saada äh, tuumajõudu sõjalisel eesmärgil, siis käitudes nii, et Iraanil oleks ebavastutustundlik, vastutustundetu seisukoht on see ohtlik mitte ainult sellele regioonile, vaid kogu inimkonnale. mina usun ka, et Euroopa Liidu seisukoht siin peab olema väga järjepidev ja ma usun, et rahvusvaheline kogukond ei ole iga kord äh, edukalt äh, pidanud dialoogi äh, Iraaniga, tema tema suhtumine, tema tegevust on kahjustanud jär, äh, järjepideva, järjepidetus. Obamasid äh, administratsiooniga on USA suhted teistsugune, see on erinev, arvestades sõnumeid, mida Obama on edastanud. ma arvan, et me peame olema väga järjepidevad oma sanktsioonidega, pidada kinni nendest sanktsioonidest, mida ÜRO Julgeolekunõukogu möödunud aastas, aasta juunil, juunis kehtestas ja sellega seoses öelda, ilmselgelt sanktsioonid ei välista dialoogi Iraaniga, aga dialoogi peaks planeerima väga ettevaatlikult, hoolikalt. jah, Ira- äh,, Iraagi minist-, välisminister on käinud Iraanis äh, ja mitmete teiste valitsuste esindajad äh, dialoogi pidama äh, ja ma ei näe, kuidas need kuidagi äh, mingit tulemust saavutaks. lihtsalt äh, murravad seda psühholoogilist ja majanduslikku blokaadi, mis on sanktsioonide eesmärgiks. ma usun ka, et teie jaoks on hästi oluline, sellepärast on see raport ka oluline. Euroopa Liidu jaoks on hädavajalik mitte jätta muljet kõigile, ka Iraani režiimile et inimesed Iraanis, kes võitlevad oma vabaduse eest, demokraatia eest, põhivabaduste, põhiinimõiguste eest, et Euroopa Liit oleks valmis maha müüma need inimesed, kes võitlevad demokraatia ja inimõiguste eest Iraanis mingisuguse kokkuleppe või, või tehingu nimel. ühte asja ei saa teise vastu välja vahetada, need peaks käima paralleelselt ja Euroopa liit peaks hoidma siin äh, äh, lipu kõrgel koos USA koordi-, äh, koordineerides oma tegevust USA-ga ja me oleme kuulnud, et väga paljud inimõiguste kaitsjad Iraanis, hiljuti oli siin üks kuulamine, mille korraldas minu poliitiline fraktsioon. ma väga sooviks, et tõepoolest me pööraksime tähelepanu sellele, et uurime, millised oleksid võimalikud tegevuskavad et tõesti jõuda Iraani inimesteni, me kõik teame, et autoritaarsete diktaatorrežiimide vahend on takistada inimestel saada vaba informatsiooni, me kõik teame, et räägime väga arenenud, väga haritud elanikkonnast Iraanis, üldsusest, kellel on ligipääs uuele meediale, tehnoloogiale, aga kes on selle tehnoloogia piiramise ohver ja see raport võiks tõesti anda, võiks tõesti muuta midagi. Euroopa Liidu samme või leida mingisuguseid võimalusi tõesti toetada kodanike ühiskonda Iraanis nime, näiteks selliste vahenditega, millega takistataks vaba informatsiooni jõudmist äh, iraanlasteni. aitäh! Uh... suur aitäh ja nüüd härra Pelder, kokkuvõttes, palun. Eh, aitäh, härra esimees. lugupeetud esimees, ma kuulasin eh, väga tähelepanelikult arutelu ja ma sooviksin esmalt tänada kõiki neid, kes osalesid. ma kindlasti äh, vaatlen väga tähelepanelikult teie panuseid suvevaheajal samuti äh, tegelen selle küsimusega ja üritan ka pärast siis suvepuhkust äh, teile teha esi-, esmase ettepaneku. aga siiski mm, ma nägin üht need neli peatükki, mida mainisin, sisepoliitika Iraanis, inimõigused regionaalne koostöö ja tuumaenergia või tuumarelva küsimus, sest see nelja peatüki äh, struktuur tundub sobivat kõikidele sõnavõtjatele. ma arvan, et kõik on selles küsimuses ühel nõul. me peaksime seejärel aga hoolikalt järgi mõtlema sellele üle, milline peaks olema parlamendi ja esmalt siis ahveti seisukoht Äh, ja seda suheldes nõukogu ja komisjoniga. meie arvamus peab olema selge ja otsusekindel. osad rääkisid siin ka detailidest, ma arvan, et üks Hispaania kolleege soovis, et me ei keskenduks mitte ainult ühele religioossele vähemusele, muidugi mõistame idee seda sisesed ja välised Iraani režiimi aspektid on kõik väga olulised, seda suhetes Euroopa Liiduga. kõik, kõik see võib olukorda destabiliseerida. ma rääkisin usu ja eh, etnilistest vähemustest mitmuses, mitte ainsuses. ma olen nõus proua Komešiga, aga me tahame äh, et Iraani ühiskond saaks uuesti vabalt hingata. Eh, kirjutava ning digitaalse pressi vabadus, eh, seda te mainisite, ma arvan, et jah, see on tõesti oluline. kuulsin väga palju huvitavat, ma arvan, et väga paljud sõnavõtud siin tegelikult eh, lähevad minu arvamusega kokku ja ma tahaksin ütelda kõikidele kolleegidele, et see raport, mida mina soovin koostada, peab olema faktidele põhinev, aus sõnastuses. ja lisaks sellele ma arvan, et samuti me saame põhjalikumalt vaadelda ka sanktsioonide poliitikat, kas see poliitika on olnud tõhus siiani. samuti eh, raporti ajakava, jah, ka see on väga oluline. kui ma nüüd eh, sain õiget teavet, siis kahekümne kuuendal juulil nõukogu peaks võtma vastu otsuse uute sanktsioonide kohta, millega on välja tulnud ÜRO. ja siis otsustatakse, kas eh, ka Euroopa Liidu sanktsioone tuleb kohandada. kahekümne kuuendal juulil siis eh, paistab, mis saab ja septembrikuus ma kindlasti arvestan ka selle tulemusega. tahaksin teid tänada veel kord, ma teadsin, et Euroopa Parlamendi eh, huvi Iraani vastu on tohutu, me nägime seda ka täna pärastlõunal ning see annab rohkem julgust ülejäänud debatiks. nüüd aga ootan kannatamatult suvepuhkust ja ma tahaksin teile kõikidele soovida suurepärast suve, sellepärast et me oleme selle tõesti välja teeninud. suur aitäh, mis mul on ununenud, on see, et selle diskussiooni äh, piir on kakskümmend minutit, see käib kokku kõikide kõnelejate kohta, kui, kui jäite vahele, siis äh, jäite vahele, soovin teile kõiki, eh, tänan kõiki tõlke, soovin teile head suvevaheaega ja tahan õnnitleda siinkohal nii hispaanlasi kui hollandlasi võrratu show eest, eh, mida te meile pakkusite, teie selle eest, et te võitsite, teie selle eest, et te pakkusite võrratu vaatemängu. kena suvevaheaega kõigile, nägemist! Thank you.